ennem seda, kui me asume hääletuse juurde. Euroopa Rahvapartei nimel härra Joseph Tool. härra president. nõukogu ja komisjoni presidendid. mul on äh, hea meel, et mul on valmis äh,, mul on võimalus äh, Rahvapartei nimel kinnitada, et me toetame härra Barrosot ja tema poolt välja toodud volinike kandidaate. Euroopa äh, seisab praegu silmitsi majanduskriisiga, Euroopa ka sündis ülemaailmse majanduskriisi ajal. ja ma arvan, et meil on võimalus see kriis ületada, kuigi teha on veel nii mõndagi euro on mänginud olulist rolli, kaitsmaks meid kriisi kõige suuremate mõjude eest. stabiliseerimissüsteemid, solidaarsusmehhanism, minu head sõbrad on neid siin kõige rohkem võib-olla ära kasutanud kas Te kujutate ette, milline võiks olla teie olukord praegu, kui meil ei oleks solidaarsus- ja stabiilsusmehhanisme? paljud on neid küll kirjad, kirjeldanud mõttetustega, mõttetustena, aga tegelikult on nad hoidnud Euroopat vee peal. Euroopa mudelit on üle maailma kopeeritud ja paljud on sellesse kiindunud, aga nüüd on meie ees suured väljakutsed. maailm on äh, mitmepolaarne Äh, äh, erinevalt paari aasta tagusest ajast, äh, kus meil oli tegemist kahepoolse rahumeelse maailmaga, ei, nüüd toimub üle maailma tõsine võitu, võitlus ellujäämise nimel ja Euroopa peab oma tugevaid külgi võimalikult hästi ära kasutama. me peame olema avatud uutele ideedele, me peame olema pioneeriks kliimamuutuse vastases võitluses ja tagama ka, et me suudame tagada oma konkurentsivõime võrreldes ülejäänud maailmaga ning ma olen kindel, et Euroopa Komisjon toetab meid meie jõupingutustes, me teame kõik oma nõrkusi, demograafilisi probleeme, tulevikuprobleeme näiteks majanduse valdkonnas. kõik need on põhjuseks veelgi tugevdada meie ühist valuutat, eurot, meie ühist tööstus-, majandus- ja põllumajanduspoliitikat, tagamaks toidu äh, tarnekindlus kõigile viiesajale miljonile kodanikule ning siin ma ootan Euroopa Komisjonilt äh, juhtrolli haaramist ja uuenduslikku tegevust järgmistel aastatel. samuti ootan ma Euroopa Komisjonilt Euroopa Liidu huvide kaitset äh, läbirääkimistes meie partneritega ja survestamaks meie partnereid äh, siis, kui nad oma kohuseid ei täida ning ma loodan, et te töötate ka koos nõukoguga ühisturu täiustamise nimel. me ei tohiks enam karta kauaaegsete tabude äh, lõhkumist, nagu näiteks äh, maksu- või sotsiaalvaldkondades. liikmesriigid ei peaks enam nõudma, et need küsimused peaksid jääma nende pädevusse, kuhu Euroopa Liit ei saa sekkuda. aga samal ajal peame me kahekordistama oma jõupingutusi Äh, välisküsimustes, nagu näiteks äh, äh, julgeoleku, aga ka keskkonna valdkonnas. Euroopa peab kaitsma oma väärtusi, jagama rahu ja jõukust kõikidele. Euroopa peab olema maailmas nähtav, selle asemel, et oleks lihtsalt üks piirkond maailmas, kus valitseb jõukus. Euroopal peab olema ka vajalikud vahendid selle jaoks ning Rahvapartei kavatseb komisjoniga kõikides nendes valdkondades tihedat koostööd teha. kui komisjon kõik need ülesanded täidab ja ma ei kahtlegi selles, võite te, härra Barroso, usaldada meie fraktsiooni ja meie toetust. me toetame teid ja loodetavasti olete te ambitsioonikad oma reformides. koostööd tehes suudame me saavutada nii mõndagi Euroopa väljakutsetele vastuastumises. suur tänu! suur tänu, härra Tool! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Schulz. tänan, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, sotsialistid ja demokraadid leidsid, et otsus ei olnud äh, kerge. viis kuud tagasi hääletamine sime komisjoni presidendi üle, meie talle oma usaldust ei andnud, aga enamuse ta siiski sai, kahjuks ka nendelt inimestelt, kes ei toeta Lissaboni lepingut, nüüd sellest enamusest lähtuvalt ta esitles meile täna komisjoni kolleegiumi. meil tuleb kolleegiumi hinnata ja selleks on kaks võimalust me võime jagada oma koja parempoolseteks ja vasakpoolseteks ning öelda, et nende vahel on ideoloogiline konflikt ja siis tuleb hääletada. see on üks võimalus, aga Euroopa niimoodi ei toimi. siin parlamendis äh, meil ei ole enamust, Rahvaparteil ei ole enamust ja ka liberaalidel ei ole enamust Euroopa ei ole mingisugune selline moodustis, kus üks poliitiline jõud saab enamuse ja otsustab, et vot niimoodi Euroopat äh, valitsetaksegi. Euroopa on pideva kompromissi äh, mõju all ja see tegelikult ongi Euroopa alustalaks, aga kui see kompromiss toob endaga kaasa rohkem äh, sotsiaalset ähm, õiglust, äh, siis me igal juhul soovime liikuda selles suunas. seetõttu on ääretult äh, raske meie jaoks siin äh, hindamist läbi viia. loomulikult oleks lõbusam põhimõttest lähtuvalt teiste fraktsioonide kolleegidega äh, kakelda, aga me peame lähtuma siiski sellest, mis on Euroopa jaoks põhimõtteliselt oluline. me panime paika kriteeriumid, mis on olulised sotsiaaldemokraatide jaoks. üheks kriteeriumiks oli see, et Euroopa Komisjonis peaks kõrgel kohal olema esindatud Euroopa poliitika suuruselt teine jõud ja sotsiaaldemokraadid said endale kõrge esindaja ametikoha ja ma tahaksin öelda midagi isiku kohta, kes selle ametikoha täidab. Cathy Ashton ei tohi lasta ennast Euroopa Parlamendis sõimata kommunistist äh,, kommunistiks inimese poolt, kes Prantsusmaal on mõistetud süüdi kui holokausti eitaja ja Cathy Ashtonil on meie täielik toetus. me esitasime ka küsimuse, kas sotsiaalmõjude hindamine võiks reegelmehhanismina minna sisse Euroopa Liidu seadusandluses, näiteks äh, kui vaadata minevikku, siis äh, tekib küsimus, kas äh, sellise mehhanismi olemasolul oleks üldse teenuste direktiiv saanud tekkida. me soovime, et seadusandluse mõju hinnatakse enne rakendumist lähtuvalt sellest, millist mõju ta avaldab sotsiaalkindlustussüsteemidele. ja me oleme nüüd teinud olulise sammu edasi Euroopa poliitikas. kui Euroopa Parlament tuleb välja omapoolse algatusega, siis Euroopa Komisjon peab aasta jooksul selle Euroopa Parlamendi algatuse võtma üle oma algatuseks, nii et Euroopa Parlamendil on kaudne algatusõigus ja meie leiame, et see on suureks edusammuks samuti soovisime me saavutada, et arvestataks meie fraktsiooniga kui suuruselt teise jõuga Euroopa Parlamendis ja kolm seitsmest asepresidendist komisjonis on nüüd sotsiaaldemokraadid ja me saavutasime oma soovitu nüüd viimastel nädalatel, kuudel me oleme pidanud äh, arutelusid ja ka täna me tõime välja oma kahtlused, me kaalusime plusse ja miinuseid ja kõike arvesse võttes me otsustasime anda teile järgmiseks viieks aastaks oma usalduse ja kui ma räägin teist, siis ma mõtlen komisjoni kolleegiumi, te võite arvestada meie toetusega. kui te lähtute järgmisest, mis ma ütlen, Euroopa saab olla edukas ainult sotsiaalse Euroopana, kui ta seda ei ole, siis ta kukub läbi ja sellest lähtuvalt anname meie teile oma toetuse. tänan, härra esimees ja järgmisena Kiefer Hofstadt, ALDE fraktsiooni nimel, palun. härra president meie fraktsioon toetab uut eh, Euroopa Komisjoni eh, sotsiaal, eh, Euroopa demokraadid ja liber, liberaalid on väga vastutustundlikud inimesed oma fraktsioonis. see tähendab seda, et järgmised viis aastat on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt kriitilise tähtsusega, need on kriitilise tähtsusega kodanike jaoks ja meil on vaja komisjoni, Eh, kellel oleks selles parlamendis laialdane pro-euroopalik toetus. aga ma tahan teile öelda selgesõnaliselt, eh, härra president, meie toetus on tingimuslik tunduvalt rohkem tingimuslik kui eelmisel viiel aastal. me loodame, et eh, Euroopa uus komisjon seab Euroopa Liidu vedavaks jõuks. me tahaksime, et komisjon oleks ambitsioonikam, et tegeldaks integreeritumalt sotsiaalmajandusliku lähenemisega lähenemisega ja ma loodan, et komisjonis saab eliit niisuguse strateegia elluviimisel, mis sunnib liikmesriike tegema seda, mida nad peavad tegema. ja me peame muidugi tunnistama, et Euroopa tsoonis on eh, äärmiselt oluline, eh, et meil oleks korralik rahaline tugisammas, mis on aluseks kõigile eh, muule me näeme, et kuna see eh, lähenemine ei ole olnud niivõrd oluline ja niivõrd tugev viimase aasta, viimase kümne aasta jooksul, siis me ei ole eh, olnud eriti edukad. Eh, vaja on kliimapoliitikat, vaja on välispoliitikat ning selle aluseks on fakti tunnustamine, et maailm on mitmekesine ja Euroopa ei saa mängida selles olulist rolli, kui ta pole efektiivsem, kui ta ei süvenda iseenda integratsiooni lähiajal. me ootame teilt et te hõlmate e, niisuguse lähenemise, et te võtate arvesse meie vajadused, et te tulete välja ambitsioonikate reformikavadega. me loodame, et selle saavutamisel kasutab e, komisjon täiesti ära kõiki oma algatusõigusi ma räägin praegusel hetkel komisjonis tervikuna äh,, härra äh, president äh,, me, komisjon peab töötama kolleegiumina, see peab olema selline kollektiivne organ, mis juhib Euroopat ja selles osas on meil vaja väga tugevat komisjoni E, Lissaboni leping on andnud meile kätte uued vahendid ja e, kõrge esindaja Ashton, me palume teid, kasutage ära need uued vahendid, me ootame kõrgelt esindajalt rohkem, kui me siiani oleme seda näinud. Teie roll nõuab seda ja Euroopa Liit nõuab seda. palun kasutage ära kõik võimalused. ma tooksin teile ühe näite. E, näiteks pange raport eh, tsiviilkaitseorgani loomise kohta momentaalselt eh, nõukogu lauale. me toetame seda, et eh, Euroopas valitseks liberaalsust ja siis me toetame teid teie ettevõtmistest. suur tänu, härra Verhofstadt ja nüüd Roheliste ja Euroopa Vabaliidu fraktsiooni nimel eh, saab sõna härra Kompendit. miks te nii närvilised olete? tegemist ei ole aruteluga, tegemist on fraktsioonijuhtide eh, avaldustega. ja seega ei kehti sinise kaardi reegel tegemist ei ole aruteluga, need on lihtsalt lühikesed fraktsiooni juhtide avaldused. seetõttu ma ei võta ka arvesse teie sõnavõtusoovi. härra Kohn-Pendit, palun. Monsieur, tu peux, tu peux fermer ta gueule? Merci. kas te võiksite nüüd vait jääda, palun uh,? Monsieur le president, je, vous savez très bien president Te teate väga hästi, et rohelised ei hääleta selle uue komisjoni poolt. aga me kavatseme teile tutvustada oma ideid, oma nägemusi Euroopast. härra Barroso, palun ärge mängige sellist mängu, et need, kes hääletavad teie vastu, on ka Euroopa vastu seda te võite teistega mängida, aga mitte rohelistega. meie pakume teile koostööd. koostööd ilma meiepoolsete tõketeta, kui te kavatsete tegutseda Euroopa maksustamise või omavahendite valdkondades ja meie astume vastu äh, liikmesriikide äh, sõltumatuse püüdlustele olgu tegemist Prantsusmaa või Saksamaaga, meie oleme ikkagi teie poolt. kui te soovite olla aluslepingute valvurid, kui te soovite vastu astuda nõukogule, kes soovib saata põgenikud tagasi Liibüasse, siis me soovime nõukogult teada, milline on sellise otsuse õiguslik alus. kas konsulteeritakse ka parlamendiga, nõukogu ütleb, et ainult pärast läbirääkimiste lõppu. selline asi meile ei sobi, komisjon peab sekkuma ja tagama, et institutsioone äh, äh, tut-, äh, teavitataks selliste läbirääkimiste õiguslikust alusest. selliseid näiteid on palju. kui te soovite tegutseda kliimavaldkonnas, kui te soovite minna kaugemale Euroopana sellest kahekümne kahekümne eesmärgist kuni kolmekümne protsendini, siis Roheliste fraktsioon toetab teid täiesti. kui te soovite minna kaugemale finantsturgude reguleerimisest, äh, reguleerimisega pärast praegust kriisi, toetame me teid. kui te soovite minna kaugemale Euroopa kaitses, toetame meid, äh, me teid samuti, kui te soovite lahendada Küprose küsimust, äh, aitame me teid. ja kui te soovite lõppude lõpuks lõpetada selle hullumeelsuse, kus, kus Kreeka-sugune riik kulutab üle nelja protsendi oma SKT-st äh, äh, kaitsekuludele, kui te soovite selle lõpetada, siis toetame me teid. võib-olla äh, me eksime, me eksisime härra Tiimase suhtes eelmisel korral ja me tunnust, tunnistasime seda. niisiis, kui te tegutsete paremini, kui äh, praegusel hetkel tundub, äh, siis me äh, vabandame ja toetame teid. suur tänu, Timothy Kirkop, konservatiivide ja reformistide nimel on olemas liikmesriigid, kes arvavad, et volinike eh, paigale määramine on eh, sobiv võimalus lahendada oma siseriiklikke probleeme. Euroopa Komisjon eh, peab tooma tervest Euroopast kokku kompetentsed, efektiivsed poliitilised juhid, sellepärast et meie ees seisavad tohutu suured üle, ülesanded Eh, pärast aastatepikkust institutsioonide vahelist kemplemist on vaja meil näidata tulemusi, sellepärast et nii seda oodatakse, sellepärast Euroopa peab tegema koostööd. seda on vaja selleks, et toetada eh, töökohtade loomist, eh, nõrka majanduskasvu, võidelda kliimamuutustega ja nii edasi. on vaja tulla välja ka kesksete reformidega, mis puudutavad Euroopa eelarvet. härra Barroso, me loodame, et teie komisjon suudab suudab seda teha, eh, on vaja koondada tähelepanu nendele küsimustele, mis on olulised. iga liikmesriik peab eh, kaasa lööma selles võitluses Euroopa tugevuses, saata kõige paremad inimesed Euroopa eh, Komisjoni. loomulikult me loodame, et need inimesed on kõige paremad, me ei, me ei arva, et juht lepiks vähem, aga me loodame, et siin on väga head inimesed. mõned inimesed inimesed eh, nendest, kes eh, olid eh, välja pakutud kuulamistel, esinesid väga hästi, aga oli teisi, kes seda ei olnud. härra president, kui nüüd tõepoolest hääletus läheb positiivselt, siis me toetame teid teie töös igavesti, kuid siiski me tahaksime, et igal aastal toimuks komisjoni hindamine parlamendis. kui nüüd Euroopa konservatiivid Mm, jäävad mm, kõrvale, siis on selle põhjused need, mis ma eelpool ära loetlesin meie oleme eh, üksmeelel selle positsiooni suhtes, meie fraktsioon on üksmeelne. suur tänu. ja eh, nüüd Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete Liitfraktsiooni nimel härra Lutopeski härra president, härra Barroso, austatud kolleegid, ka minu fraktsioon osales aktiivselt komisjoni kandidaatide kuulamistel. mõnede kandidaatide kohta meil on väga positiivne arvamus, kohati aga näiteks portfellid kattuvad näiteks äh, ka välis- äh, ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja portfell on natuke ähmane veel, me loodame, et see selgineb. osad kandidaadid valmistasid meile ka professionaalselt äh, pettumuse ja tekkis küsimus, et mis suunas siis areneb Euroopa integratsiooni protsess ja millised mõõdupuud on kandidaatidele kõige olulisemad oli liiga palju ebaselgeid vastuseid ja selliseid, mida me poliitiliselt ei saa toetada. hoolimata sellest, et räägitakse sotsiaalsest Euroopast, keskendutakse dereguleerimisele ja erastamisele ja lähtutakse paindliku turvalisuse ehk flexicurity põhimõttest ja sotsiaalne kindlustus äh, ja sotsiaalkindlustatus jääb tagaplaanile räägitakse kliimapoliitikast, aga ei ole mingisugust äh, loobumist ei söest ega tuumaenergiast. ja rääkides desarmeerimisest, eriti just tuumarest desarmeerimisest, siis see ei ole praegu Euroopas aktuaalne. härra Barroso, me hindame kandidaate kes osalesid kuulamistel, aga sellegipoolest äh, minu fraktsioon ei saa anda teile positiivset heakskiitu. tänan, härra esimees ja järgmisena Nigel Farage. härra president, järgmiste põlvkondade jooksul räägitakse lastele muinasjuttu, et kunagi oli Euroopa lõhenenud, läbi selle oli ehitatud müür. idapoolsed inimesed olid äh, vaesed, ei elanud demokraatias vaid ebaseadusliku kommunismi all, mis tappis miljoneid oma inimesi. aga oh seda õnne, müür lammutati ja kakskümmend seitse rahvast ühinesid, elasid äh, demokra-, nad elasid demokraatias, viissada miljonit inimest elasid rahumeelselt. ma luban teile, see muinasjutt läheb veel edasi <laughs> you, thank you. I should just sit down now. Well, I must say, that's the first time, that's the first time. tuleb öelda, et esimest korda on minu jutule nii palju aplodeeritud. aga kui tohib, ma jätkan. kahjuks see muinasjutt jätkub. poliitikud muutusid väga ahneks, nad soovisid endale raha ja võimu ja seetõttu nad hakkasid tegelema pettuste ja valedega. ja nad äh, viisid läbi kõige märkimisväärsema äh, bürokraatliku riigipöörde maailma ajaloos. aga neile ei olnud äh, tarvis mingisugust poliitilist mahinatsiooni, nad olid palju targemad, nad panid paika uue Lissaboni lepingu ja seeläbi andsid kahekümne seitsmele inimesele piiramatu võimu Need inimesed hakkasid kõiki seadusi tegema. lipp ja hümn olid neil juba olemas, aga nüüd nad alustasid uue riigi ülesehitamist, kus ignoreeriti inimeste arvamust. ja ise seda soovimatagi, lõid nad selle ebademokraatliku süsteemi uuesti, mille all kannatasid Ida-Euroopa inimesed varem aga hämmastav oli see, et paljud uued bossidest äh, olid ennem selle kurja süsteemi all samuti töötanud. loomulikult olid nende plaanid vigased, nende äh, kehv äh, rahanduslik süsteem kukkus kokku, aga inimesi ei kuulatud endiselt. elu muudeti järjest karmimaks, kümned miljonid langesid vaesusesse, inimesi ei kuulatud ja lõpuks pidid inimesed laskuma vägivalda, et võidelda endale uuesti kätte demokraatia. selle loo moraal on järgmine. ajaloost ei ole midagi õpitud. mõelge Euroopa Parlamenti järgi ennem, kui te annate sellele uuele komisjonile võimu. Mä-, meenutage seda aega, kui langes äh, raudne eesriie, aga nüüd hakkab komisjon jällegi oma raudset rusikat viibutama ja seda võib tunda juba praegu Kreekas härra president katkestab härra Farage'i. Thank you, thank you very much. Głos zabierze pan Hans Peter. Järgmisena härra Hans-Peter Martin. Nach dem Märchenerzählen des Zigaretten pärast eh, seda muinasjuttu, mida te kuulsite, tahaksime tulla tagasi reaalsusesse. minu poeg on seitsmeteist aasta vanune ja ta õpib intensiivselt inglise keelt, sellepärast et ta teab, et inglise keel on eh, töökeeleks ja ta loodab, et ta saab ka vastava töökoha. ta on vaimustunud eurooplane, aga Euroopa poliitikast on ta tüdinud ja täiesti õigusega. Saksamaal räägib eh, ajakiri Spiegel poliitika põlgusest. sellegi poolest miljonit noored eurooplased soovivad toimivat äh, hoolsat korralikku demokraatiat kahekümne esimesel sajandil. aga mida meile siin siis pakutakse Euroopa Komisjonis täna, kas need on need hoolsad ja parimad, keda me vajame või? meie siin üleval viimases reas esindame sõltumatut kodanike nimekirja, kes andis oma panuse selleks, et need äh, paremradikaalid, kes siin istuvad, ei saaks jälle fraktsiooni moodustada, meie oleme säravad pro-eurooplased, aga just seetõttu oleme me pettunud selles personalis, keda te meile pakute, me oleme pettunud äh, kvaliteedis. kas äh, meie võtaksime tööle assistendi, kelle üle naerdaks nii nagu äh, Günther Oettingeri üle Youtube'is ja siin mitmed volinikud ei ole üldsegi kursis oma portfelliga. parlamendis on väga palju tõesti kogenud äh, kolleege, kes äh, võiksid äh, komisjoni ridu täiendada. miks te ei võtnud näiteks Otmar Karasit? no mõned parlamendist äh, võeti. aga probleem on selles, et ei meie ega teie, ei komisjon ega parlament ei saa suveräänselt äh, otsustada, hoolimata Lissaboni lepingust, me ikka veel ei saa maha valida ühte volinikku, äh, me ei saa neid ükshaaval maha valida, me oleme põhimõtteliselt samasuguses poliitilises olukorras kui Austrias üheksateistkümnendal sajandil ja kui me samas vaimus jätkame, siis me mängime kõik kaardid äh, natsionalistidele ja Euroopa vastastele kätte, aga selle asemel meil on vaja rohkem demokraatiat hoopiski suur tänu selle avalduse eest. E, nüüd on e, sõna härra Kornišil, ta soovib isiklikult midagi enda eh, nimel öelda. sada viiskümmend üks, palun. suur tänu, härra president. tõepoolest, e, ma teen väga lühidalt, president eh,, parlamendiliikmed, härra Schulz ei nimetanud mind, aga ta viitas sellele, et et eh, mind võiks olla eh, mõistetu, et mind mõisteti süüdi eh, holokausti eitamise eest Prantsuse kohtus. ma ütlen härra Schulzile, et ta eksib ja ma ütlen kõikidele parlamendiliikmetele, kes vastutavad immuniteedi eest. kui te räägite Prantsuse apellatsiooni kohta, kohtu eh, otsusest, siis eh, see eh, kustutas kõik minu süüdimõistmised ja öeldi, et mind on taga kiusatud, et mind on kiusatud taga selle alusel, et kontekstist on välja rebitud mingid üksikud sõnad Eh, tõepoolest minu eh, vastased eh, lappisid kokku niisuguse süüdistuse ja see ei ole seaduspärane. see on väga harv juhus, kui niisuguseid otsuseid langetatakse, sest et otsuse langetas antud juhul hoopis teise õigusalusega kohus ja mina olen äh, täpselt sama äh, süütu, nagu oli härra Dreyfus äh,. sest äh, äh tegelikult äh, ma olen äh, täiesti süütu, aga härra Kornis, teie avaldus läks väga pikaks, aitäh, et te sõna võtsite. proua härra Kornis me täname teid teie äh, sõnavõtu eest. Te tegite praegu isikliku avalduse ja rohkemat mitte midagi. nüüd mingem siis edasi hääletuse juurde. me loomulikult teame, kuivõrd oluline see hääletus on äh, nüüd me hääletame kolme resolutsiooni ettepanekut, mis puudutavad komisjoni moodustamist kõigepealt me hääletame eh, roheliste resolutsiooni ja muudatusettepanek, seal ei ole muudatusettepanekuid. hääletus on avatud, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. see eh, resolutsioon on tagasi lükatud. nüüd me hääletame nüüd me hääletame kuue resolutsiooni, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud. see ettepanek on tagasi lükatud, nüüd läheme edasi konservatiivide ja reformistide ehm, ettepaneku poole, muudatusettepanekuid ei ole, nimeline hääletus, hääletus algas. kas te olete kõik hääletanud? hääletus lõppes. Eh, viiskümmend kaks poolt, kuussada üheksa vastu, kolmkümmend kolm eh, erapooletut, see on tagasi lükatud. ja meie järgmine mm, päevakorrapunkt on hääletus, eh, millega me hääletame volinike kolleegiumit ja praegu toimub nimeline hääletus, hääletus algas Äh, kas kõik on hääletanud komisjoni ametisse nimetamist? hääletus lõppes. nelisada kaheksakümmend kaheksa poolt, sada kolmkümmend seitse vastu, seitsekümmend kaks erapooletut. suur tänu, äh, daamid ja härrad. ma tahaksin äh, õnnitleda kogu südamest Eh, uut komisjoni kolleegiumit ja härra eh, Barrosot, õnnitleme teid. Te olete teinud ära meie eest tohutu suure töö. Te eh, peate nüüd hakkama tegutsema, pakkuma resultaate, sellepärast et ootused on väga kõrged kõikide koma, kõikide mm, kodanike poolt härra komisjoni president, härra nõukogu president. ma ütlen teile, et nüüd teie jääte ametisse kuni tuhande üheksasaja, kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, nii et, et õnnitleme teid veel ja veel kolmekümne esimese detsembrini. Uh, yes, colleagues. Uh, I didn't know about that. Well, you, you take the floor, yeah? Okay. kolleegid, te soovite sõna võtta uh,? If you could sit down, if you kui te nüüd istuksite maha veel hetkeks, siis ka nõukogu eesistuja soovib meile midagi öelda. Never bet.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 härra president Barroso, palun, kaks minutit, nõukogu avaldus, palun. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. tänan, härra president ma sooviksin lühidalt õnnitleda nõukogu poolt Euroopa Liitu ja härra Barrosot. soovime õnnitleda kogu komisjoni kolleegiumit selle hääletustulemuse eest ja õnnitleme selle toetuse puhul, mida komisjon on saanud Euroopa Parlamendilt eesseisvate kuude ja aastate jooksul on komisjonil ja parlamendil otsustav roll tuleviku väljakutsetega toimetulemisel. väljakutseks on näiteks keskkonnamuutused, üleilmastumine, majanduskriis me peame koos äh, sellest kriisist välja liikuma. meil on mitmesuguseid institutsionaalseid väljakutseid, mis tulenevad Lissaboni lepingust, eelkõige on nad seotud äh, kodakondsuse solidaarsusega ja Euroopa Liidu välisteenistusega. kõikides nendes küsimustes on parlamendil ja komisjonil oluline roll mängida. meie nõukogus loodame et äh, komisjon tegutseb äh, tugevalt oma pädevustest lähtuvalt. me loodame, et komisjon teeb oma tööd kiiresti ja otsustavalt, sellepärast et kodanikud ootavad meilt sellist tegutsemist. Nad loodavad, et kohe pärast seda ebakindlust ja tasakaalutust me asume asja kallale ning teeme tasa kaotatud aja. praegu on Euroopas uus poliitiline olukord, me oleme jõudnud lõplikult kahekümne esimesse sajandisse ja teile, härra Barroso, ma tahaksin öelda, et äh, teie tugeva proeurooplasena saate nõukogu toetuse, nii nagu te saite parlamendi toetuse, et luua rohkem Euroopat ja läheneda rohkem kodanikele, kes moodustavad ju Euroopa tuumiku. tänan, härra riigisekretär. tänan Hispaania valitsuse esindajale. ja härra Barroso saab sõna, palun suur tänu, härra president. austatud Euroopa Parlamendi liikmed. väga lühidalt sooviksin enda ja kogu komisjoni kolleegiumi nimel väljendada siirast tänu usalduse eest, mis te meile just andsite. me oleme väga uhked hääletustulemuse üle ja on näha, et meil on tugev fraktsioonide ülene toetus. see on tõeliselt äh, tugev mandaat. ma sooviksin tänada ka nõukogu esindajat sõbralike sõnade eest. ma usun, et nüüd me saame asuda töö kallale. aga mõned kommentaarid veel. hääletuse ajal ma kuulsin mõningaid märkusi siin ja ma tahaksin öelda nendele, kes võrdlevad totalitaarset Nõukogude liiku, liitu demokraatliku Euroopa Liiduga, ei tea üldse, mis tunne oli elada totalitaarse režiimi võimu all. Democratic... Euroopa Liidus on meil demokraatlikult valitud Euroopa Parlament. meil on valitud Euroopa komisjon, mida on valinud Euroopa kodanikud. meil on demokraatlik legitiimsus, mille andsite meile teie kahekümne seitsme liikmesriigi valitsuse kaudu. me oleme uhked ja otsusekindlad, tegutsedes demokraatliku Euroopa nimel, mis on vaba maailma majakaks maailmas suur tänu. nüüd me oleme käesoleva päevakorrapunkti ammendanud ja on võimalus õnnitleda, palun